tunnustamaks Euroopa kultuuripärandit. tegemist on hea võimalusega, kuidas me kõik näeme, et väga väikeste kuludega me saame äh, saada Euroopa Liidus ühisväärtusi. ma usun, et ku-, need kohad, kuhu, äh, kus võimaldatakse Euroopa kultuuripärandi märgise kasutamist, siis äh, nad kindlasti saavad ka täiendavat külastajate arvu osas sellest kasu. see on Euroopa majandusele väga hea, meil on tegemist ühtse Euroopaga ning me peaksime tegema kindlasti kõik, mis võimalik, tagamaks, et Euroopa äh, mitmekultuuriline hargmaine identiteet on pälvinud ära terve maailma kodanike tähelepanu. ma vabandan, liiga palju müra on siin, aga loodetavasti kõik kuulsid seda, mis mul öelda oli. Grazie, eh, la parola all'onorevole Antinor. suur tänu. see on sõna. suur tänu. tegemist on väga olulise märgistusega äh, sellele maailma osale, kus on kõige rohkem UNESCO äh, asukohti. meil on arheoloogiliselt kultuurikeskused, erinevad piirkonnad äh, mis on mänginud ajaloos väga olulist rolli, nii et selline märgis on oluline ka Euroopa ühtekuuluvuse heaks. ning äh, see võimaldab kultuurilise dialoogi tekkimist ning ma usun, et äh, see otsus on väga positiivne järgmisele põlvkonnale, kellel on siis seega parem arusaam Euroopa kultuuripärandist ja ajaloolisest pärandist. tahaksin tänada raportööri tõepoolest tema poolt ära tehtud töö eest ning ma loodan ka seda, et komisjon suudab seda kõike ka edukalt rakendada selleks, et säilitada Euroopa kultuuri tuleviku tarbeks. suur tänu ja proua Pakk. soovitus Šveitsi osalemine programmis Aktiivsed noored tegevusprogrammis elukestva õppe alal äh,. proua äh,, härra Takola. arvoisa puhemies, haluan todeta tässä mina tahaksin öelda, et äh, elukestva õppe näol on tegemist Euroopa Liidu edulooga, ma tahaksin tänada Doris Päkki tema suurepärase töö eest, ma loomulikult hääletasin selle raporti, selle soovituse poolt ning äh, see näitab äh, euroskeptikutele, et sellised asjad nagu elukestev õpe ei ole mitte ainult ähm, edulugu, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu asuvad riigid nagu Šveits on selles huvitatud ja on valmis ka selle programmi eest maksma. see on kõige parem viis hea tava edastamiseks, võimaldades Euroopa Liidu programmide kättesaadavust ka teistele. aktiivsed noored, elukestva õppeprogrammid on äh, olnud väga head programmid ja ma tahaksin äh, soovida Šveitsile tere tulemast Grazie, la parola all'onorevole. suur tänu ja härra Hannan. Like... suur tänu. mul on üks küsimus. miks Šveitsil nii hästi läheb? Te võiksite ju arvata, et riik, äh, kus on finantssektoril äh, ka väga tihedad seosed, nemad kannatavad panganduse äh, kriisi ajal, kuid nende skp oli kakssada neliteist protsenti Euroopa Liidu SKP-st, nemad on kaks korda rikkamad kui meie. Äh, see muidugi tähendab, näitab, kuivõrd hästi on Šveitsi toime tulnud, nad on, osalevad vabaturul, kuid nad on väljaspool ühtse põllumajanduspoliitikat, kalanduspoliitikat, nad kontrollivad omaenda piire, nad äh, ise lahendavad oma inimõiguste küsimused, nad maksavad väga vähe eelarvesse ning nad võivad kokkuleppeid allkirjastada kolmandate riikidega kommertsaladel. seitse miljonit šveitslast kasutavad ära kahepoolseid kaubanduskokkuleppeid ja meie kuuskümmend äh, miljonit, äh, kus me oleme merendusriik ja kaubandusriik ja me oleme osalenud kõikides äh, kon-, kontinentides kohal, aga samas ma usun, et me peaksime nende otse- ja kohaliku demokraatia mudelid rakendama ning andma volitused üle kõige kohalikumale tasanditele, mis meie vastavates liikmesriikides on. Grazie, eh, passiamo ora alle dichiarazioni di vo-. suur tänu Vassan raporti selgitus, kus meil on tegemist liikmesriikide seirega, mis puudutab äh, komisjoni rakendamisvolitusi. Muscardini, palun. Grazie, presidente. Mi sono astenuta al voto di oggi. suur tänu, ma olin tänasel hääletamisel erapooletu, mis puudutas komitoloogia punkti, sest äh, tahetakse jääda Äh, dumpinguvastased reeglid ise otsustamise valdkonda. tegemist on ühe võimalusega, kuidas me saaksime ennast ebaausa konkurentsi vastu äh, kaitsta. raportöör on äh, jõudnud siin kokkuleppele, kuid ma usun, et me peaksime rõhutama, et antud ettepanek äh, tegelikult ei võimalda kaubanduspoliitikate juundamist komitoloogia menetlemisega, menetlusega tegemist on koormaga Euroopa ettevõtete jaoks, meil on kriis, see tekitab suuremat tööpuudust ja ettevõtete ümberkolimist. meil ei ole piisavalt mõistlikke reegleid võltstoodangute vastu, nii et meid ei ole mõtet rääkida Euroopa majanduse taaslanseerimisest. härra Hanen, suur tänu! ma väljendan väga lihtsalt, Iiri maksumaksjad ja Euroopa Liidu maksumaksjaid äh, kurnatakse selleks, et toetada Euroopa Liidu pangandussüsteemi ja ühisraha Inglise parlament hääletas kahepoolse laenupaketi Iirimaa heaks, mida toetasid väga lahked ja heldekäelised eh, parlamendiliikmed, kes arvasid, et toetavad äh, eh, raskus olevat riiki, kuid abistamine ei ole, kuid äh, pakutakse laenu väga hirmsad intressimäärad, aga Iirimaa on ühisraha tõttu kannatanud äh, enne ühisrada oli äh, reaalintressimäär miinus üks protsenti ja Iirimaal nad nägid, mis oli tulemas, aga nad ei saanud midagi ära teha, sest intressimäära nad enam ise korrigeerida ei saanud. ja nüüd me näeme, et olukord on veelgi hullem, sellepärast nad ei saa valuutat äh, devalveerida. meil on tegemist ilmselt põlvkonnaga, kes kannatab emigratsiooni ja äh, äh, suure äh, defitsiidi äh, tõttu, nii et selle asemel, et äh, meie peaksime pakkuma laenu äh, Iirimaal, selle asemel peaksime võimaldama neil seostada oma valuutat uuesti naelsterlinguga selleks, et saavutada jõukust ja edu Iirimaal. Grazie, dichiarazioni di voto per la relazione. suur tänu Andrei Keene, inimõigused maailmas kaks tuhat üheksa ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. palun. Uh, aitäh, mm, ma sooviks uh, õnnitleda proua Andrei Keenet uh, jõupingutuste eest, mida ta tegi oma raporti koostamisel ma hääletasin mm, muudatusettepaneku kakskümmend viis poolt, sellepärast et ma arvan, et äh, karistamatuse kliima on äärmiselt ohtlik. Euroopa Liit äh, tahaks äh, eriti just rahvusvahelisel tasandil kehtestada samasuguseid põhimõtteid, mis meil valitsevad, inimõiguste austamine ja ja muud põhimõtted. viimastel aastatel on väga palju inimõiguste aktiviste äh, arreteeritud, tegemist ei ole uue äh, tegeliku demokraatia juurutamisega Venemaal. ma tahaks Vene võime üles kutsuda äh, viima läbi uurimist ajakirjanik Magnitski surmajuhtumi osas. ma arvan, et me nägime seekord jälle, et Vene äh, ametivõivud kuulavad, mis, mida on öelda Euroopa Parlamendil. oluline on äh, seda juhtumit uurida ja vastavaid meetmeid tarvitusele võtta, aitäh! aitäh! sõna saab kolleeg Kalinovski. suur tänu! Euroopa Liit kaitseb neid, keda ähvardab diskrimineerimine, neid vaeseid ja viletsaid kogu maailmas. meie anname välja Sahharovi auhinda. Euroopa Liit aga ise oma territooriumil sageli inimõigusi ei austa. tahaksin rääkida siin vähemuste diskrimineerimisest, näiteks Poola vähemuse puhul Leedus, vaatamata rahvusvahelistele inimõiguste konventsioonidele leedukad piiravad praegu Leedu territooriumil vähemuste võimalusi omakeelset haridust saada ja ma soovin, et komisjon teeks kõik selleks, et ka Euroopa Liidu liikmesriikidest respekteeritaks inimõigusi. emakeelse haridusvõimaluse vähendamine, koolide kinnipanemine on selge diskrimineerimine suur tänu, härra Kelam, palun. suur tänu, härra president. ma toetan sa-, toetasin samuti kahekümne viiendat muudatusettepanekut, iseäranis selle teist osa. arvan, et äh, see tekst ütleb, et Euroopa Parlament teeb ettepaneku kaaluda sissesõidukeelu Vene ametnikele kes on seotud Magnitski juhtumiga ning äh, julgustada meie korrakaitseametnike ameteid nende äh, Vene ametnike pangaarvete, äh, arveid sulgema Euroopa Liidus. ma tahtsin öelda, et see on väga tähtis, see on nii Venemaale kui Euroopa Liidule oluline ja tõesti kutsun üles komisjoni ja nõukogu järgima Euroopa Parlamendi nõuandeid. Euroopa Parlamendi volitusi hiljuti suurendati ja nüüd on aeg lõpetada deklaratsioonid, vaid hakata tegutsema, et kaitsta neid, kelle vastu pannakse toime inimõiguste rikkumisi. arvan, et Euroopa Liidu ja Venemaa koostöö saab areneda ainult siis, kui Magnitski ja Odorkovski juhtumid leiavad läbipaistva lahenduse ja need, kes vastutavad, saavad karistada. Arvo... suur tänu, sõna saab härra Takula. president, mina hääletasin Andrik Jene raporti poolt, väga tähtis on inimõiguste küsimuste tõstatamine, sest äh, see on seotud Euroopa Liidu kogu tegevusega, sellega, mis meile tähtis on, mis on meie alusväärtused, aga inimõiguste kaitse ei ole sugugi alati lihtne. üks asi on, mis, mida me soovime, teine asi on, kuidas kõike seda rakendada. oleksin pidanud võib-olla protseduurilise küsimuse esitama siis, kui me Arlaki raportit arutasime me nägime, et viiskümmend kolleegi tõusid püsti, aga meile öeldi, et seal ei olnud neljakümmentki, kes püsti seisid siin saalis. meiegi peame oma reegleid täitma, kui meie ei saa ise oma reegleid täidetud, ei saa me ka teistelt seda nõuda. tuleb järgida seadust ja reegleid ja inimõigusi me saaksime ka ise väga palju ära teha, et olla usaldava, usaldusväärsemad, kui me suhtleme Venemaaga. kõik inimõigused, ka vähemuste omad, tuleb tagada. Grazie, ora le dichiarazioni di voto per suur tänu ja nüüd Allaki raport Afganistani uus strateegia Talen, palun. aitäh, Euroopa Parlament näitab jälle ennast küljest, mida me liigagi hästi tunneme. Ameerika ei saa Afganistanis hakkama ja Euroopa Liit peab olema nüüd päästeingliks ja initsiatiivi endale võtma. kolleegid siin reageerivad eh, ikka ja jälle niimoodi, et meil on vaja rohkem Euroopa Liitu ja siis läheb kõik hästi, aga see sõnum muutub järjest eh, hullemaks, kui me loeme läbi eh, selle resolutsiooni, kus e-, kus on kirjas, et ka Iraan tuleks kaasata probleemi lahendamisse Afganistanis. ma pidin seda kolm korda vaatama, aga see on tõesti seal kirjas, et Iraan tuleks kaasata. ma tõesti ei suuda seda praktiliselt uskuda see oleks ju nii, äh, nagu me sooviksime kuradid Peltsebuliga välja ajada. ma hääletasin äh, täieliku, sajaprotsendiliselt veendununa selle raporti vastu. härra Helmer, palun äh.. suur tänu. selle aasta alguses külastasin Afganistani Briti jõududega, kohtusin mitte ainult äh, äh oma riigi sõduritega, aga ka Taani ja Eesti sõjameestega, kes jagavad nendega laagrit. tahaksin tänada siinkohal neid naisi ja mehi meie liikmesriikidest ja ka meie ülemere liitlasi, kes äh, on nii palju energiat kulutanud, et niisugusesse õnnetusse riiki tasakaal tuua. tundub, et me oleme vea teinud soovides moonikasvatust välja juurida. liikmesriikide parlamendisaadikud, kes elavad maapiirkondades, saavad sellest aru. inimesed Afganistanis on tegelikult alati harjunud korra ja õigusega ja nüüd, kui moonikasvatus hävitatakse, siis ei, eh, pöördub kõik pea peale, sellepärast et tegelikult on ju moonikasvatajatel turgu. Eh, aitäh. suur tänu eh, ja nüüd me räägime kriisimehhanismi loomisest euroala finantsstabiilsuse tagamiseks. härra Higins suur tänu, mina hääletasin selle vastu, sest Iirimaal ja Kreekas me näeme seda reaalsust, et sellised mehhanismid tahavad toetada kriisis olevat finantssüsteemi, mida domineerivad erinevad äh, spekulaatorid äh, ja teevad seda vaeste pensionäride arvel. ja ülemkogu võib otsustada Lissaboni lepet muuta selleks, et anda talle suuremaid voolitusi ning määrata rangemad tingimused finants äh, toetusele, mis puudutavad äh, liikmesriike. sellisel viisil me, ühiskond ei pea maksma enam kriisi eest. ma hoiatasin Iiri valitsust, et äh, et Lissaboni leppe äh, peaks olema sellisel viisil nende jaoks muudetud. Iirimaast on saanud juba Rahvusvahelise Valuutakomitee äh, vasallriik meie nõuame referendumit Lissaboni leppe muudatuste osas, et iirlastel oleks võimalik seista selle vastu, et nad ei oleks finantsturgude pärisorjadeks. Grazie, la seduta è sospesa fino alle ore quindici. suur tänu ja praeguseks oleme lõpetanud, alustame uuesti kell kolm.